D'après. Do we say I reopen? No. Uh, I, I, the, the sitting is resumed. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Sitzung. Kallid kolleegid, istung jätkub. ma ei tahaks siis äh, äh, siin pikemalt venitama hakata. meie siin kojas oleme kõik äh, äh, väga kurvad, kuuldes, et Londoni tänavatel üks sõdur eile õhtul tapeti, tahaksin avaldada kaastunnet äh, selle tapetu perele. härra Tool, palun. president ei ole tavaks, et ma võtan sõna, aga täna on mul küsimus sõpradele sotsiaaldemokraatidele. Bulgaarias lõppes valimis